kuna meil on hääletus kell kümme ja me peame ajakavast kinni pidama, siis teen ettepaneku, et me alustame koosolekut, kuigi ma saan aru, et mõned saadikud jõuavad siia mõne minuti pärast me oleme praegu kümnenda päevakorrapunkti juures ja Teadusuuringute Ühiskeskus tutvustab oma ettekannet uuringute kohta, mis käsitleb toiduainete kvaliteedi erinevuse majanduslikku hindamist ühtsel turul. ja mul on väga heal meel anda sõna härra Pavel Tšaianile, kes tutvustab seda uuringut. ja pärast seda peame ka arutelu, palun lugupeetud parlamendisaanikud, minu nimi on Jean-Pierre Genovese, olen Euroopa Komisjoni üksuse juht ja aitäh, et te meid siia kutsusite. ma olen siin selleks, et tutvustada seda majanduslikku analüüsi identsete toiduainete erinevate koostiste kohta. alustasime selle uuringuga aastal kaks tuhat kaheksateist, tulemused saime kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus, nii et, et hindamisprotsess on praegu käimas. Need tulemused, mida ma teile tutvustan, on esialgned ja ähm, me äh, tutvustame neid täpsemalt siis äh, sidusrühma poolt veebruari algusel ja selle uuringu on koostanud siis Teadusuuringute Ühiskeskus. seda raportit tutvustati, äh, meie eelmist raportit tutvustati siin möödunud aasta novembris ja üheksa kuni kakskümmend kaks protsenti toiduainetes on erineva koostisega, kuigi nende pakend oli samasugune ja tuginedes sellele äh, uuringule koostasime siis praeguse uuringu ja palun järgmine slaid. Äh, selle uuringu korraldasime siis selleks, et saada ülevaadet, mida tarbijad arvavad, kui palju see toodete erinev koostis mõjutab tarbijate hinnanguid, millised on tootjate seisukohad ja üritasime ka horisontaalselt asja analüüsida äh, luua sidemed siis makromajandusliku taseme vahel ja, äh, ja konkreetsete toodete vahel. tarbijate poole pealt äh, vaatasime siis, kuidas kujundada kontseptuaalset raamistikku, millised on teoreetilised seisukohad ja seejärel va-, tegime ka majanduslikke eksperimente selleks, et sõltumatult siis äh, testida tarbijate käitumist, kui tarbijatel tuleb teha valik erinevate toodete vahel, mis näivad olevat identsed, aga mille koostis on tegelikult erinev. Äh, tootjate poole pealt meil ei ole empiirilisi andmeid, äh, meil ei ole kirjandust, millele tugineda, nii et, et me Äh, lõime siis sellise kontseptuaalse raamistiku, äh, mille äh, sees üritasime arutada, miks tootjad niimoodi käituvad. alustame siis tarbijate seisukohtadega. kõigepealt on erinevad teooriad, teaduslikud lähenemised sellele, kuidas tarbijate otsuse tegemist analüüsida Äh, mida tarbija teeb sellises olukorras, kui on äh, kahesuguse kvaliteediga kaubad. me peame arvestama seda, äh, et ähm, tarbijate eelistused ei sõltu mitte üksnes nende tajust, vaid samuti hinnast. ja sellest aspektist ähm, võib tarbijate reaktsioon olla negatiivne kui kohalikku toodet peetakse ebakvaliteetseks ja seda ebakvaliteetsust ei tasakaalusta madalam hind. ja äh, oluline on, et oleks siis tooted võrdse kvaliteediga ja äh, loomulikult äh, positiivselt suhtutakse kõrgema kvaliteediga tootesse ja samuti siis, kui toode on küll madalama kvaliteediga, aga ka madalama hinnaga nii et, et selle, siis võib tarbija leppida selle erineva kvaliteediga. oluline on aga see, et äh, tarbija arusaamine asjast on väga erinev, see, kuidas tarbija asja näeb, on väga erinev ja seetõttu on mõjud ka väga mitmekesised. eelistused sõltuvad väga paljudest asjadest, näiteks toote maitsest, samuti äh, toote koostisest sellest, mis sildil on kirjas, äh, kui tervislik see on, kui keskkonnasõbralik see on. Need on siis sellised teoreetilised lähtekohad, mis puudutavad tarbijate eelistusi. kui äh, vaatame äh, veel teoreetilisi lähtekohti ja psühholoogilist mõju tarbijatele jutt äh, käib siis andmekvaliteedi mudelist. me peame eristama väliseid ja sisemisi signaale, äh, mis on seotud toodetega äh, sisemised signaalid on seotud siis tarbija taju ja otsustega, need on seotud selliste asjaoludega nagu toote lõhn, värv ja meil on siin ka äh, toote koostisosad olulised ähm, ja välised tegur-, signaalid on isegi veel olulisemad selle teooria vaatevinklist. Äh, lisaks siis tarbija eelistustele, need äh, mõjutavad näiteks kaubamärki, seda, mida, väärtust, mida tarbija selle kaubamärgiga seostab, siis toote päritolu samuti kõik sellised asjad, mis on seotud toote välise küljega. ja äh, teooria väidab, et äh, need välised signaalid on olulisemad kui sisemised signaalid ja ja need mõjutavad äh, äh nii et, et mär-, märgatakse tegelikult seda, et tooted on erineva kvaliteediga Äh, sest et äh, see erinev kvaliteet on väliste signaalidega seotud. veel üks asi, mis puudutab teadlikkust ja informatsiooni, mis to-, tarbijatel toodete kohta on äh, kui tarbijatel on täiendavat informatsiooni, sellepärast et nad teevad sisseoste erinevatest kohtadest või nad on saanud infot meediast, sotsiaalmeediast, siis neil äh, tekib äh, tunne, et neid koheldakse ebaõiglaselt, kui nad avastavad erineva kvaliteediga tooted. ja äh, tarbija võib sellele üldse mitte reageerida, olla lihtsalt ükskõikne või lõpetada nende toodete ostmise. Läheme nüüd tootjate juurde teaduslik kirjandus tootete erinevate koostisosade kohta ähm, on väga napp ja me tuginesime tööstusorganisatsiooni teooriale ja turustusteooriale peamised tegurid, mis siis kirjandusallikate andmetel mõjutavad, on tarbija eelistuste ruumiline heterogeensus, tootmistegurid, konkurents ja ka kohalikud eeskirjad ehk äh, siis äh, need reeglid, mis võivad toodete turustamist mõjutada. Äh, siin on graafik, mis näitab selle kampaania lisas avaldatud äh, andmed. me tahtsime aru saada, milline, milline on ettevõtete enda seisukoht, millega nad põhjendavad seda erinevust toodete kvaliteedis nagu te näete, nad ütlevad, et liikmesriikide regulatsioonid, tootmistegurid, tarbijate eelistused on peamised põhjused äh, miks äh, erineva kvaliteediga tooteid valmistatakse. kui vaatame nüüd äh, tarbijate käitumisele tööstusorganisatsiooni teooria vaatevinklist, äh, siis saame eristada kahte olukorda kui turud on eraldatud ja kui turud ei ole eraldatud. kui turud on eraldatud, siis ettevõtted kasutavad erinevate äh, toodete koostist selles, selleks, et oma kasumeid maksimeerida. Äh, nad äh, lähtuvad siis nõudlusest ja teises olukorras nad võivad kohandada kvaliteeti turu ulatuses. näiteks kui on olemas mingid reegleid, mis puudutavad toodete seda aspekti, siis ainus äh, viis, kuidas nad saavad reageerida, on äh, diferentseerida toodete kvaliteeti. ja endiselt üritatakse siis äh, saada maksimaalset kasumit. kui turud ei ole eraldatud, äh, siis tekibki selle kahese kvaliteedi probleem sellepärast, et on võimalik kasutada hinnadiskrimineerimist erinevatel turgudel turuanalüüsi vaatevinklist võime me öelda, et on olemas samuti erinevad strateegiad, mida ettevõtted või ka suured hargmaised ettevõtjad saavad kasutada. strateegia muutuda globaalseks on siis kas standardiseerida oma tooted äh, või koha, kohandada ja lokaliseerida tooteid, nii et, et need vastaksid rohkem kohalikele oludele. ja kui neid kahte strateegiat kombineeritakse, siis äh, see äh, toob ka kaasa toodete erineva kvaliteedi. lõpetuseks ähm, äh, tootjate seisukohtade kohta võime öelda, et see, seda toodete erinevat kvaliteeti saab põhjendada ettevõtte äh, strateegiaga oma kasumeid maksimeerida. nii et, et äh, need erinevused kvaliteedis sõltuvad turutingimustest ning ettevõtte võimekusest neid turu erinevusi ära kasutada, samuti turgude eraldust ära kasutada ja loomulikult ka ettevõtte turujõud on äh, Äh, oluline, selleks, mida suurem turujõud, seda rohkem nad niimoodi saavad käituda. ja nüüd läheme tarbija vaatevinkli juurde. me korraldasime kaks eksperimenti selleks, et saada paremini aru, äh, kuidas tarbijad äh, reageerivad erineva kvaliteediga toodetele meil oli kaks sarnast eksperimenti, üks oli online keskkonnas, teine laboritingimustes me otsustasime tugineda sellistele toodetele, millele oli juba eelmises raportis tähelepanu juhi, juhitud. siin on teil olemas ka nimekiri ja me saime valida ainult kuus riiki, kuna meil oli aega vähe, need olid Saksamaa, Ungari, Leedu, Hispaania, Rumeenia ja Rootsi. ja igas riigis meil oli tuhat viissada osalejat. ja ja uurisime siis nende inimeste käitumist. laboratoorsetes tingimustes läbi viidud äh, ting-, eksperimendi puhul, äh, vabandust, ma unustasin ähm, mainida tooteid, me ei kasutanud töödeldud tooteid, sellepärast et äh, labori tingimustes me saime paluda inimestel ka tooteid maitsta. see on samuti väga oluline, et saada aru, kuidas nad tajuvad kvaliteeti ja seetõttu me ei saanud äh, pakkuda välja selliseid äh, tooteid, mida tuleb valmistada enne meil oli vähem osalejaid, osalejaid oli viissada nendes laboratoorsetes eksperimentides riigi kohta. mis siis juhtus? tarbijad omasid erinevat infot toodete kohta, hindade kohta ja selle kõige põhjal oli tegemist siis pimetestiga ja me äh, vaatasime siis, mida tarbijad eelistavad. ja üks väga oluline asi on see, et äh, selle eksperimendi käigus äh, kasutasime ka kahte suurt alaküsimust, me äh, avaldasime info toote kohta, aga ei öelnud, äh, kus toode on tehtud või me ei, me ei öelnud, millise riigi jaoks see toode on tehtud ja teiste katseisikute puhul me siis ka ütlesime, millise riigi jaoks toode on valmistatud ja online eksperimendi tulemusi te näete siin. minu arvates on need vägagi olulised kui inimesed ei teadnud, mis riigi jaoks toode on valmistatud, siis enamik suhtus tootesse ükskõikselt tarbijad, nende eh, eelistusi see kuidagi ei mõjuta, kui nad ei tea, eh, mis riigi jaoks toode on tehtud, mingit geograafilist mustrit eh, ei ilmu. teisel pool, kui nad teavad, mis riigi jaoks toode on tehtud, siis on reaktsioon täiesti teistsugune. enamik inimesi leiab, et kodumaised tooted on paremad. nii et, et nad eh, teevad valiku, eh, nad eh, nad teevad oma otsuse siis nende väliste signaalide, välise info põhjal. ja kui me läheme nüüd laboris tehtud eksperimentide juurde, siis sarnane olukord äh, küsimus on aga selles, et kui küsida, kas tarbija eelistab kodumaiseid tooteid või välismaiseid tooteid, siis äh, me ei saanud seda erinevust online äh, eksperimendi puhul väga selgelt välja tuua. laboris äh, on selgelt näha, et eelistatakse kodumaiseid tooteid Äh, millised on siis äh, järeldused äh, nendest empiirilistest testidest? kui tarbija ei tea, millise riigi jaoks milline tooteversioon on mõeldud, siis enamikel juhtudel suhtuvad nad versioonidesse ükskõikselt ei ole mingit ilmset geograafilist erinevust eelistuste mustris, kui tarbijad aga teavad, millise riigi jaoks iga tooteversioon on valmistatud, siis enamikel juhtudel nad eelistavad siis kas kodumaist versiooni või välismaist. Online eksperimendi puhul see vahe välja ei tulnud ja viimane osa uurimuse, uuringust käsitles horisontaalseid äh, küsimusi, mis võivad mõjutada val-, äh, valikuid ja erinevaid äh, tooteid või mille, erineva koostööga sarnaseid tooteid. me arvestasime oma eelmise uuringu tulemusi Äh, vaatasime, millised on tarbijatepoolsed äh, nõudlust mõjutavad tegurid nagu SKT inimese kohta, äh, teediindeks, suhtumine, hind ja tootjate puhul vaatasime selliseid asju nagu keel, piir, kaugus, ettevõtte suurus, koostisosade arv. mõned selgitused ta-, andmete indeks ähm, on indeks, äh, mis puudutab ise, tarbimist ühe isiku kohta, me vaatame toiduainete gruppe. Äh, tegemist on äh, sellise asendusnäitajaga riigi, riigi eelistuste kohta ja Äh, tahtsime välja tuua ja su suhtumise indeks on siis sama, äh, see näitab erinevaid hoiakuid riigiti ja see näitab ka seda, kuivõrd äh, olulised on traditsioonid riigiti ja see võib samulikult mõjutada ka ostuotsuseid ja siis nende tegurite baasilt me vaatasime, kuidas konkreetne muutuja mõjutab seda, et toode on erinevates riikides erinev. näiteks äh, kuidas üks toode on Saksamaal ühesugune ja Ungaris teistsugune. ja siin te näete, millised olid positiivsed, millised negatiivsed tulemused, kõige suurem erinevus SKT-s äh, ja äh, samuti toidugruppide hinnatasemes, seda suurema tõenäosusega on äh, toote koostis erinev, siin te näete seda nimekirja. Äh, keerukamate toodete puhul, äh, mida seda suurem on tõenäosus, et erinevused eksisteerivad ja mida lihtsam see toode on, seda väiksem on ka selle erineva koostise esinemise tõenäosus Need äh, järeldused äh, on siis leidnud kajastamist raportis. nagu ma ütlesin, tegemist on esialgse raportiga, mida me võime järeldada tarbija äh, tajude kujunemine on väga keeruline protsess Äh, taju kujutab endast segu mitte üksnes sellest, kuidas me asjade kvaliteeti näeme, vaid ka psühholoogilisest mõjust. me nägime, kui olulised on välised signaalid. niisiis äh, nende kaheste kvaliteediga toodete mõju tarbijatele võib olla äh, null, see võib olla positiivne, see võib olla negatiivne, aga see on väga varieeruv isegi ühe liikmesriigi piires. ja miks selliseid eh, erineva kvaliteediga tooteid eh, toodetakse, eh, sellepärast et ettevõtted tahavad maksimeerida oma kasumit ja sellest, millist versiooni tootest nad pakuvad, sõltub konkreetsetest turutingimustest ja ettevõtte võimekusest erinevat, erinevaid turusegmente ära kasutada eksperimentide põhjal me nägime, et äh, kahene kvaliteet ei mõjuta tarbijate valikut, kui nad ei tea, millise riigi jaoks toode on valmistatud, aga vahe on olulise, oluline, kui nad teavad, millise riigi turu jaoks toode on valmistatud ja neil ei ole selgeid eelistusi siseriiklike või kodumaiste toodete, kodumaiste või välismaiste toodete suhtes. Online eksperimendist tuli see välja, aga laboratoorsete eksperimentide puhul eelistati kodumaiseid tooteid. ja Eh, need erineva kvaliteediga tooted erinevates liikmesriikides on tingitud erinevatest nõudlust mõjutavatest faktoritest ja me nägime, et nende faktorite eh, seas on ka eh, SKT erinevused. see on asi, mis mõjutab võib-olla kõige enam seda kaupade erinevat kvaliteeti. sellega lõpetan, aitäh! aitäh, härra Genovese, ma vabandan, et ma ei tutvustanud teid Äh, ma saan aru, et siin on ka kolleegid Euroopa Komisjonist, kes äh, on valmis küsimustele vastama, äh, kui küsimus kuulub nende valdkonda. aga nüüd annan võimaluse siis esitada küsimusi ja kõigepealt küsin, kas koordinaatorid soovivad sõna võtta ja ma saan aru, et härra Schwab on juba avaldanud soovi sõna võtta. aitäh, juhataja, minu arvates on tegemist väga huvitava Äh, uuringuga ja ma tahaksin tulla tagasi selle slaidi juurde, kus toodi välja äh, põhjused, miks toodete kvaliteet varieerub ja kui ma õigesti mäletan, oli äh, kolmkümmend kaks protsenti riikide seadusandlus ja kakskümmend kaks protsenti oli seotud tootmisega, tootmistingimustega. juba kuskil kuuskümmend protsenti tootest on mõjutatud nendest kahest tegurist, on väga oluline, liikmesriikide seadused on väga olulised ja ma olen alati kalapulki toonud, näiteks äh, Saksamaal meil on öelnud, et äh, seadus, mis ütleb, et vähemalt üheksakümmend protsenti äh, kala peab seal sees olema, kui teistes liikmesriikides sama nõuet ei ole, siis see on siseriiklike õigusaktide probleem. ma arvan, et me võime seda asja Euroopa Liidu tasandil Ähm, arutada, aga kui liikmesriigid süüdistavad Euroopa Liitu selles, et erinevad standardid on, siis see on nende enda süü. ja teiseks me peaksime arvestama seda, et kui ettevõte toodab ähm, erinevates kohtades, siis tal võivadki olla erineva kvaliteediga tooted. ja tahaksin küsida äh, nende näidete kohta, et kui inimesed ei teadnud, äh, kust äh, tood-, kuhu, millise riigi jaoks toode on mõeldud Äh, kas neil oli võimalik valida ka originaaltoodete vahel ja tahaksin autoritelt küsida, kuidas seda saab selgitada, kas see on mingi intellektuaalne viga, äh, mida inimesed teevad, millel, kuid ostavad toote, millel on peal silt, mis riigi jaoks see on. Äh, ma tahaksin sellest asjast natuke rohkem aru saada. võtame küsimused grupina kokku, kui te soovite. proua Sarantšova, teil on võimalus küsimusi esitada aitäh, ka mina äh, tahaksin tänada teid selle uuringu eest. mind huvitas äh, see osa, äh, mis käsitles tarb-, tootjate põhjusi sellisteks teguviisiks. mina isiklikult ei usu, et see on tarbijatele kasulik. kui tarbijaid ei tee, tarbijad ei tea, et neid eksitatakse ja petetakse, siis nad lepivadki sellega Äh, probleem Tšehhi Vabariigis on näiteks selles, äh, äh, inimestele ei meeldi erineva kvaliteediga tooted, nad teavad, et sellised tooted on olemas mitte ainult Tšehhi Vabariigis, vaid ka mujal ja nad tahavad, et selline asi lõppes. ma ütlesin juba eile eesistujamaale Horvaatiale, et meil on vaja tõhusamaid Euroopa Liidu meetmeid Äh, mis lähevad kaugemale sellest uuest kokkuleppest ja ma tõesti tahaksin, et komisjon üritaks leida uusi lahendusi. kahjuks äh, mitte kõik äh, informeeritud eurooplane ei ela piiri ääres ja sa ei saa teha teises riigis sisseoste, kus saab parema kvaliteediga tooteid odavamalt. seetõttu ma eelistaksin, et Euroopa Liidu tasandil tehakse rohkem ära. tegemist on probleemiga, mida tarbijad ei saa ise lahendada, seda saavad lahendada ja seda ei saa lahendada ka ainult liikmesriigid. nii et, et ma arvan, et komisjon jagab minu lähe-, nägemust ja tahaksin öelda, et ma olen pisut üllatunud et me oleme saanud täna ainult nelja raporti eh, kokkuvõtte. ma olen kuulnud eh, raport, eh, ma olen kuulnud, et erinevad sidusrühmad on saanud terve raporti ja ma arvan, et Euroopa Parlamendiga ei tohiks niimoodi ümber käia. aitäh, kindlasti reageeritakse sellele viimasele märkusele, härra Kolaja. aitäh aitäh selle ettekande eest, tegemist on väga olulise teemaga. minu arvates on väga oluline korrata, et äh, näiliselt identsete toodete olemasolu, millel tegelikult on erinev koostis, on teema, mis puudutab kogu Euroopa Liitu. Äh, see ei ole tegelikult ainult Ida-Euroopa riikide probleem näiteks juhtivad Tšehhi äh, tarbijate organisatsioonid äh, leiavad näiteks, et äh, kalapulgad, mis müüakse Inglismaal, sisaldavad vähem kala kui need, mida müüakse Saksamaal või Tšehhis. Ähm, ja tegemist ei ole ebaausate kauplemistavadega, nii et, et kahjuks see ülesanne seisab meil veel ees ja tahaksin teile meelde tuletada ka, millised olid äh, eelmise uuringu tulemused, mis avaldati eelmise aasta suvel. Äh, identne pakend, aga erinev koostis. Äh, üheksa protsenti testitud toodetest olid sellised ja kakskümmend kaks protsenti testitustoodetest olid sarnased, kuigi erinevas pakendis. selgelt on tegemist tarbijate usalduse kuritarvitamisega ja siin juba viidati ühele slaidile, mis puudutab seda, kuidas äh, tootjad põhjendavad äh, seda, et toodetakse erineva kvaliteediga tooteid, äh, miks erinevate riikide jaoks on erinevad tooteversioonid. ma arvan, et me peaksime suhtuma ettevaatlikult sellesse, kuidas me neid tulemusi tõlgendame, sest kui siseriiklikud õigusaktid ja siin viidati Saksamaale ja sellele, et Äh, kui palju peab olema kala kalatoodetes. Saksamaal on selline nõue, teistes riikides ei ole. Äh, seega on täiesti normaalne, et tootjad äh, süüdistavad liikmesriikides kehtivaid seadusi minu arvates ähm, tootjad lihtsalt tahavad äh, raha kokku hoida nendes riikides, kus äh, siseriiklikud õigusaktid selliseid nõudeid ei kehtesta. nii et, et me peaksime ettevaatlikult suhtuma nende tulemuste tõlgendamise ja nagu see uuring näitab, on informatsioon toodete kvaliteedi kohta tarbijatele väga oluline ja me peame hoolitsema selle eest, et see erinev koostis on väga selgelt välja toodud. me peame tugevdama inimeste õigust piisavale infole, et ta saaks otsustada, kas ta ostab selle toote või ei aga me peame ka äh, ära hoidma info kuritarvitamise, mida pakenditel esitatakse, nagu me sellest ettekandest nägime Eh, silt toodetud Saksamaa jaoks eh, võiks, võib mõjutada eh, tarbijate ostuharjumusi teistes riikides ja näiteks stimuleerida neid isegi maksma rohkem sellise toote eest, uskudes, et see on kõrgema kvaliteediga. aga tegemist on osaliste sammudega, ideaalne lahendus on üks. tuleks see, selline lähenemine üldse ära keelata. aitäh ja proua Joron. kas te soovite sõna? ei, ei soovi. ja nüüd annan sõna härra Genovesele. härra Genovese, sõna on teil. jah. ma vastan ise siis äh, Äh, esimestele vastustele, küsimustele, aga annan sõna võib-olla kolleegile kõigepealt. jah, mina olen siis DJ Growst ja olen selle äh, pilootprojektiga väga palju tegelenud. meie DJ Grow poolt äh, siis ka korraldasime seda ja meil oli siis selle teadusuuringute ühiskeskusega koostöö selles vallas. tahaksin proua Haransova küsimust kommenteerida, mis puudutas äh, selle küsimuse jaotust. nüüd äh, selle raporti äh, projekt saadeti tõepoolest sidusrühmadele, nemad nimelt osalesid selles uuringus. ja nemad osalevad jätkuvalt selle uuringu väljatöötamises. me saatsime selle neile lihtsalt selleks, et nad saaksid kommenteerida seda projekti kui sellist. Äh, jah, loomulikult äh, üks või äh, isegi mõned, mõned sidusrühmad lekitasid selle uuringu. me ei tea täpselt, kes see oli, me igatahes uurime seda asja ja üritame ka sidusrühmadele selgeks teha, et niimoodi teha ei tohi, aga ega rohkem me vist midagi ära teha ei saa, sest et meie saatsime selle äh, uuringu edasi lihtsalt selleks, et äh, me saaksime mingit tagasisidet enne selle uuringu avaldamist äh, ka niimoodi majasiseselt ja sidusrühmadelt. aitäh, võib-olla ma lisaksin üht-teist sellest mõjust. loomulikult see, et, et kelle jaoks mingi toode on tehtud, mis riigi jaoks, loomulikult see mõjutab olukorda ja tegelikult on äh, see kõik seotud äh, ka kvaliteediga. nagu siin juba sai ka mainitud siis kui inimene teab, mis riigi jaoks teatud äh, toode on äh, tehtud ja ma võib-olla seostan seda riiki kõrgema kvaliteediga, siis meeldib ka see toode ehk rohkem. samas aga ei saa me sellest teha ka järeldusi, kas see toode päriselt ka on parem või kas äh, erineb see kvaliteet siis välismaise ja kodumaise toote vahel, sest et isegi laboris tehtud katsetest see välja ei tulnud et selles mõttes ei saa täpselt öelda, kas äh, mingi geograafiline muster siin esineb või mitte. kommenteeriksin ka omalt poolt lühidalt. Äh. ja täpsemalt äh, siis liikmesriikide eeskirjade ja õigusaktide kohta, siin oli paar küsimust selle kohta. ja täpsemalt puudutas üks küsimus seda, et äh, koostise äh, erinevus võib tuleneda ka äh, liikmesriikide seadustest. Äh, ma nüüd ei mäleta, mis number slaidil sellest juttu oli, aga seal oli igatahes kirjas, et üks põhjus, miks ettevõtted seda erinevat koostist õigustavad, on, on just need eeskirjad ja, ja seadused liikmesriikides. omalt poolt tahaksime öelda, et Eh, see tõepoolest võib olla üheks põhjuseks eh, erineva kvaliteedi puhul, aga tahaksime rõhutada ikkagi seda, et see on see, mida ettevõtted ise ütlesid, ehk et eh, seal uuringus kajastame lihtsalt nende sõnumit ja see uuring hõlmas, või õigemini siinkohal me räägime eelmisel aastal avaldatud uuringust ehk et ma ei ütle, et see on ka päriselt tõsi, aga ettevõtjad on meile seda öelnud ja võib-olla neil selleks mingid strateegilised põhjused endal. selge. Ehm, omalt poolt lisaksin, et kümme inimest tahavad veel küsimusi esitada ja meil on täpselt kaheksateist minutit selleks aega, nii et eh, võib-olla äh, esitavad komisjoni liikmed nüüd küsimuse ja siis te vastate omalt poolt pärast kõiki küsimusi üldiselt. ja kõigil on nüüd küsimuse esitamiseks ainult üks minut, vabandust väga, aga meil on lihtsalt aega nii vähe. proua Grapini, sõna on teil. jah, ausalt öeldes ei ole väga lihtne kõike nüüd ühe minuti sisse ära mahutada, aga alustuseks lihtsalt ütlen, et Ehm, mulle valmistavad need uuringu tulemused pettumuse, sellepärast et see, kuidas teie seda olete nüüd esitanud, jah, loomulikult see on selline kokkuvõte sellest uuringust, aga siin te ausalt öeldes viibutate näppu tarbija suunas, justkui et tarbija on nõus, tarbija teab, tarbija lepib olukorraga. samuti olete te välja toonud, et uuring eh, tugineb eh, muuhulgas ettevõtjate antud vastustel. see tähendab seda, et see uuring tegelikult on äh, täiesti mõttetu ja see ei äh, anna õigeid äh, vastuseid, mis puudutab ka näiteks toodete pakendamist, silte ja muud taolist. mina olen viimase mandaadi jooksul nelja ähm, õigusakti muutnud oma muudatusettepanekute abil ja me oleme märganud, et et äh, erinevad tooted tõepoolest äh, on erineva koostisega ja me oleme justkui äh, sisse kirjutanud oma õigusaktidesse, et see ongi normaalne, aga see ei ole normaalsus, meie peame tarbijate, tarbijaid kaitsma nii sisu kui hinna poolest. aitäh selle kiiruse eest. nüüd proua Kiibhart. jaa, aitäh. ma tahaksin reageerida samamoodi. just viimane sõnavõtt, äh, mis mind, mida ma kuulsin, tõesti hämmastan, et me ei peaks neid arve niikuinii tõsile võtma, sellepärast et need tulevad sidusrühmadelt. siis tekib küsimus, et miks me selle uurimuse üleüldse koostame äh, see on lihtsalt häbiväärne ja ma tahaksin öelda, et ma ootan selliseid uuringuid, mis tõesti annavad meile ka arve, mille, millel me saame tugineda ja äh, äh, asi ei ole selle, kas see maitseb tarbijale või mitte. Äh, teie lähenemine on viinud sellele, et meil on erineva koostisega tooted, mida müüakse sama sildi all ja see on eksitamine, sõltumata sellelt, kas see on parem või halvem. see on teema, millega me peame tegelema ja see on see, mida ei saa lubada ja ma olen härra Kolajaga ühise, ühisel arvamusel, et selline lähenemine tuleb ära keerata äh, ja Euroopa Komisjon äh, ei tohiks äh, selle asjaga kauem viivitada, vaid tõesti tegutseks. aitäh. Robin Kohver. Thank you. suur tänu jah, mul on tunne, et ma siin äh, lihtsalt äh, kajan seda, mida kolleegid juba ütlesid, aga võib-olla toon paar näidet. mul on tunne, et see uuring on tõepoolest väga pettumust valmistav oma järeldustes ja mul on üks küsimus selle uuringu kokkuvõttes on öeldud, et mingeid tagatisi ei ole, et kui äh, tarbija teab sajaprotsendiliselt, millest toode koosneb, et ta siis ikkagi tugineb oma ostueelistustesse kvaliteedile, mitte hinnal see on minu meelest väga imelik äh, asi, mida öelda. millel see selline väide tugineb ja pealegi kui näiteks tarbija on äh, pikka aega madalama kvaliteediga tooteid tarbinud, siis võib-olla ta on lihtsalt juba harjunud sellega, see ei ole see, et tema on selle valinud. olen kolleegidega nõus, et meie eesmärk on äh, ju kaitsta tarbijaid, me ei tohi siinkohal väärarusaamu tekitada. aitäh ja nüüd järgmine, äh, proua Toot. aitäh selle esitluse eest. minule tundub, et äh, suurettevõtjate ja suurettevõtete äh, käitumine, kus müüakse erineva kvaliteediga tooteid, mis on pakendatud samal viisil, see on oht Äh, siis äh, tarbijatele ja see ohustab äh, kogu üldse turgu ja mina leian, et me vajame mingit lahendust selles olukorras ja meil on vaja tõesti sellist majanduslikku analüüsi, mida sellised erineva kvaliteediga tooted ikkagi meie turul teevad. ma tean, et liikmesriikides müüakse erineva kvaliteedi ja erineva äh, Äh, koostisega tooteid, kuigi pakendid on sarnased või täiesti samasugused. kusjuures ei saa tagada, et kõigis liikmesriikides see kvaliteet äh, oleks ikkagi sajaprotsendiliselt sama, aga samas meil ei ole ju teise klassi kodanikke siin Euroopa Liidus, mis tähendab, et me peame tagama, et äh, info oleks tarbijatele edastatud pakendil ja et kaubamärgid vastaks nõuetele. nii et minul on küsimus komisjoni esindajale kuidas siis ikkagi seda kvaliteedikontrolli ellu viia ja kuidas te tahate regulaarselt eh, tagada kontroll selle üle, et tarbijatel on see teave olemas, et eri liikmesriikides müüakse erineva kvaliteediga toitu. aitäh, proua Tuun nüüd. suur tänu. tõepoolest, meil oleks vaja pikemat arutelu pärast seda, kui me selle raporti ka saame konkreetselt läbi lugeda. väga tore, et te olete seda niimoodi salajaselt komisjonis äh, sidusrühmadele jaganud, aga tegelikult oleks ju õigem seda esitada äh, ka seadusandjale, eriti teades, et kogu see algatus ju tulenebki meilt, nii et mina arvan, et me peame muutma oma töömudelit siin äh, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahelises suhtluses, sest et see, et meile seda raportit ei saadetud, samas kui sidusrühmad said selle raporti juba ammu aega tagasi. ja meile siis saadetakse mingi kokkuvõte. meile see ei meeldi, seda tuleb öelda. ja teine asi, mida tahaksin rõhutada, on see, et jah sidusrühmad said selle raporti kuu aega tagasi ja ma saan aru, et teie olete pettunud, et seda lekitati äh, meilegi. mina ei tahaks seda raportit lugeda seetõttu, et see on meile lekitatud, vaid ma tahaks, et see meile edastataks. ja tahan äh, lisada veel siin kolleegide märkustele maitse kohta. isegi kui mingi tavainimene maitseks neid erinevaid äh, tooteid teie testi käigus ja loomulikult me teame, et et äh, maitse on individuaalne, aga ma arvan, et äh, ja ma näen, et siin raportis on öeldud, et kolmeteistkümnest inimesest seitse inimest sai aru, et need maitsed erinevad. Neid on väga palju ju. see tähendab, et meid petetakse ja need inimesed saavad sellest aru. me peame sellise käitumise lõpetama. aitäh ja vabandust, et üritasin teilt mikrofoni ära võtta. proua Borsan. suur tänu, proua juhataja jah, see on väga huvitav uuring ja siit tuleb välja, et äh, tõepoolest äh, eri liikmesriikide tarbijad justkui äh, eelistaksid erinevat maitset eri toodetel. mina olen kindel, et Horvaatia kodanikud ei eelista madalama kvaliteediga tooteid kui teistes riikides ja samuti tuleb välja, et pooltel juhtudest eelistatakse neid kaupu, mis ei ole mõeldud öö, äh, oma koduriigi turule, nii et selles mõttes see ei ole väga öö, ähm, see, see on natukene imelik ja samuti on siin öeldud, et öö, äh, et toote hind mängib rolli, eks, aga minu arvates on meil vaja ikkagi äh, tarbijatele tagada võrdsed võimalused suuremad ettevõtted, mille käibed on suuremad ja kasum on äh, suurem, äh, nemad äh, petavad rohkem. meil on aga vaja ka siseriiklikke meetmeid, kuidas oma tarbijaid kaitsta. aitäh, nüüd järgmisena saab sõna kolleeg Lopes, Maldonado Lopes. aitäh, proua juhataja. mina tutvusin selle raportiga, mille komisjon siis on koostanud ja ausalt öeldes äh, see olukord ähm, ei ole eriti muutunud võrreldes selle eelmise raportiga, mida siin äh, ka on äh, tutvustatud. meie siseturg on üks äh, suuremaid saavutusi Euroopa Liidus, meil on mehhanisme, mis muuhulgas on mõeldud erineva kvaliteediga toodete leviku takistamiseks, aga see ei toimi, need mehhanismid. meil on tekkinud esimese klassi kodanikud ja teise klassi kodanikud, mis tähendab, et äh, siseturg kui selline selles mõttes ei toimi. kuidas aga harmoneerida siis seda, et tarbijad saaksid äh, samal määral infot toodete kohta? üks äh, esimesi projekte, mis meie siin ette valmistame, puudutab seda rohelist kokkulepet, äh, aga kuidas me saaksime luua mingid uued mehhanismid, mis tegeleks äh, eri liikmesriikide toodete vaheliste erinevustega, kuidas äh, ühtlustada seda teavet, mis edastatakse ja kuidas distsiplineerida ka ettevõtteid. aitäh, härra Stefanitš nüüd. aitäh räägin slovaki keeles, oma emakeeles. suur tänu! me räägime siinkohal erineva kvaliteediga toodetest ja justkui oleme liikumas järgmisele tasemele, aga selleks on vaja kahte asja. esiteks on meil vaja ühtset metodoloogiat komisjoni poolt ja teiseks on vaja teha koostööd liikmesriikidega. erineva kvaliteediga äh, tooted on meie turgudel olemas, see on päris teema ja see kõik sõltub ka kodanike eelistustest, nii et me peame suurendama kodanike ja tarbijate usaldust kogu Euroopa Liidus selleks, et nemad tahaks ise võidelda sellise fenomeni vastu. ja kui nemad juba äh, kahtlustavad, et nende tooted ei ole sama kvaliteedi või sama koostisega, siis eh, peaksid nemad pöörduma mingi institutsiooni või asutuse poole, et selle vastu võidelda. nii et metodoloogia, koostöö liikmesriikidega ja tuleb luua mingi süsteem, mis aitaks eh, kodanikel võidelda selle teemaga. ma ei räägi siin eri eh, hindadest, eri pakenditest, vaid sisust. sellega tuleb tegeleda. suur tänu, nüüd härra Sokol suur tänu, proua juhataja. tegu on väga emotsionaalse teemaga ja mul on hea meel, et seda ka Euroopa Parlamendis nüüd arutatakse. seda uuringut tuleks tegelikult lugeda koos eelmise uuringuga ja ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlament ei saanud seda tõesti õigeaegselt ja ma leian, et seadusandja ja komisjon peaksid selle teemaga edasi tegelema. loomulikult on tegu olulise valdkonnaga, millega tegeleda, me oleme kõik ühel meelel selles vallas ja ilmselt äh, nõustume ka sellega, et äh, ühtne turg ei ole ühtne, kui seal on erinevusi. loomulikult saab uuringuid tõlgendada erineval viisil, aga need äh, erinevused on ikkagi paigas ja see ei ole tervitatav ma olen kindel, et need erinevused äh, ei ole ka geograafilist laadi. võib-olla on siin selline metodoloogiline küsimus, äh, selle metodoloogiaga peaks edasi tegelema. tuleb öelda seda, et äh, tarbijad ja tootjad on eri seisukohtadel, eri punktides äh, tootjad on need, kes peavad justkui välja tooma, et need tooted on erineva kvaliteediga ja see ei ole hea. meie peame välja töötama vastavad äh, seadusaktid, et või õigusaktid, et äh, tarbijad saaksid äh, tõesti, oleksid kaitstud. praegu see nii ei ole. aitäh, nüüd annan sõna selle uuringu esitlejatele ja ka komisjonile. vabandust, meil on selleks väga vähe aega, aga ma loodan, et te jõuate meie komisjoni liikmetele rahuldust pakkuvaid vastuseid anda. suur tänu! tõesti vastan väga lühidalt äh, proua Tuunile. seda uuringut äh, ei edastatud äh, niimoodi siia-sinna suvaliselt, vaid tõesti kuu aega tagasi ainult sidusrühmadele ja me palusime neid, et nad ei eh, edastaks seda kellelegi teisele ja et nad lihtsalt kommenteeriks seda. meil on kahju, et see lekkis, me kindlasti tegeleme sellega, eh, eh, päris politseisse küll ei pöördu selle pärast, aga sidusrühmadele ikkagi ütleme, et see ei sobi niimoodi. ja ma ütlen teile selgelt välja, et me tõepoolest ei avaldanud seda uuringut niimoodi tagaselja, teile kindlasti edastatakse see raport esimesel võimalusel, nii kui see on lõplikult heaks kiidetud. ma tahaksin lisada üht-teist äh, kogu sellele temaatikale, mina tegelesin äh, selle esimese osaga sellest uuringust. räägime kvaliteedist. selge on see, et meie tarbijatena äh, tahame, et ükskõik, mida me ostaks, oleks kvaliteetne. rääkides standardiseerimisest, harmoneerimisest, siis toiduohutuse vallas loomulikult on see väga oluline. samuti on seda üsna lihtne jõustada, kuigi mis asi on toidu kvaliteet? see ei ole nii selge asi ja minu meelest minu kolleegid juba rääkisid sellest ka novembris mis on toidu kvaliteet minu jaoks, mis on teie jaoks, mis see, mis on kvaliteetsem, seda on väga raske paika panna. selge on see, et lugedes toidupakendil olevaid koostisosasid ja kui need koostisosad on erinevad, siis tuleb seda ka pakendil kajastada. seda on väga lihtne tagada. kui aga tarbija eelistab üht või teist toodet, noh, väga tore, kui ühes liikmesriigis müüakse tooteid, kus on kalasisaldus suurem, siis noh, miks mitte. aga minu meelest ei ole väga raske neid lahendusi selles võrras, vallas leida. küll aga tuleb rõhutada, et kvaliteet tähendab erinevat asja eri tarbijatele aitäh! kas keegi soovib veel sõna saada? sest et mul on tegelikult äh, veel sõna saada soovijaid, kes tahavad küsimusi esitada, nii et äh, te soovite ka veel lisada midagi komisjoni poolt? jah, minu nimi on Blanca Rodriguez äh, komisjonist Digi Justice'ist äh, tegeleme tarbijaküsimustega. tahaksin võib-olla komisjoni liikmete küsimusi kommenteerida natukene. loomulikult tarbijaid tuleb kaitsta, meil on nüüd olemas ka vastav vahend, uus äh, direktiiv, mis puudutab tarbijate õiguste kaasajastamist ja ma tean, et me oleme tegelikult siin komisjonis juba rääkinud äh, sellel teemal, kõiki see direktiiv ei rahulda, sest et seal on juttu sellisest juhtumipõhisest äh, lahendamisest toodete turustamise puhul ja kui siin tegeletakse tarbijate eksitamisega. nüüd need uuringu tulemused, sealt äh, nähtub, et parim lahendus on just selline juhtumipõhine lahendus. sellega peavad tegelema siis pädevad asutused liikmesriikidest, sest et kolleegid äh, teadusuuringute ühisasutusest on äh, juba ka seletanud, et tarbijad suhtuvad eri toodetesse erinevalt nii et need äh, suhtumised ei ole ühesed ja tahan veel meelde tuletada, et äh, see direktiiv, mida hakatakse üle võtma, äh, me arvame komisjoni poole pealt, et see võib-olla tulevikus enam ei päde ja me plaanime kahe tuhande kahekümne neljanda aasta maikuus ka uuring läbi viia selleks, et välja töötada mingid uued vahendid sest äh, kui see direktiiv välja töötati, siis äh, äh, oli ette nähtud ka mustade nimekirjade ähm, loomine just selliste toodete tarbeks, mille koostisosad siis, siis erinevad, samas kui pakendid on samad. loomulikult tuleb tagada rohkem teavet tarbijatele, aga need uuringud, mis on tehtud, tõendid, mis meil on, ähm, me leiame, et vähemalt äh, alustuseks peame me selle uue direktiiviga äh, proovima olukorda äh, parandada ja me tegeleme selle ülevõtmisega siis liikmesriikides. aitäh! aga nüüd me peame lõpetama sellel teemal arutelu. jah, proua Haransova. tahan lihtsalt komisjonile öelda väga selgelt selle lekitatud dokumendi kohta, et juba kolm fraktsiooni ütles teile, et probleem ei ole selles, et see dokument lekkis. probleem seisneb selles, et parlament ei saanud seda raportit üldse. meie peaks olema, olema võrdsel äh, tasandil teistega. selge, nüüd lõpetame arutelu sellel teemal, kahtlemata äh, me räägime sellest valdkonnast veelgi, tahan äh, tänada äh, kolleeg Teadusuuringute Ühiskeskusest ja komisjonist, kes meiega arutlesid sellel teemal ja nüüd äh, sellest päevakorrast punktist enam ei räägi. aga nüüd hääletus. kolleegid, te saite e-kirja, kus oli kirjas, et äh, sooviksime teha komisjoni liikmetest ühispildi. loodetavasti te saite selle meili kätte. see võtab paar minutit nüüd aega, aga ma paluksin siis ainult komisjoni liikmetel korra astuda ruumist välja, teeme seal ühispildi, sest äh, kuna me oleme praegu kõik siin, siis teeme selle pildi ära, nii et äh, paar minutit astugem välja, siis jätkame hääletusega <laughs> Dear, dear members. head komisjoni liikmed. siiski enne veel, kui me jõuame hääletuse juurde, on meil mõned teadaanded. nagu te ilmselt teate, siis meie komisjon tähistab oma äh, viieteistkümnendat aastapäeva, sel aastal me oleme tegutsenud viisteist aastat ning meil on komisjonis üks liige kes on olnud äh, liikmeks äh, kõik need viisteist aastat ja see on märkimisväärne. tegu on proua Keiphartiga. And Mr, Mr Schwab. Uh, ning ka härra Schwab, äh, palun väga vabandust, Andres. meil on kaks liiget, aga proua Keiphart, me tegime pildi just selle aastapäeva tähistamiseks, aga proua Keipart on palunud kolmekümneks sekundiks sõna, palun. aitäh. ma kuulun nende hulga, kes on selle komisjoni asutajateks ja samuti muudeti sellepärast parlamendi kodukorda ja juba peaaegu kuusteist aastat olen hoolitsenud selle eest, et see komisjon saaks tegutsema hakata ja minu arvates on väga oluline, et me ta-, siseturu ja tarbijakaitse küsimusi ühiselt käsitleme ja hoolitseme selle eest, et see just kodanike vaatevinklist toimub ja täna on mul väga hea meel selle eest, et see töö on olnud edukas, me oleme kodanike kodanike jaoks väga palju saavutanud ja see on äh, kõik väga positiivne kodanike jaoks ja tegemist on komisjoniga, kus võetakse vastu kõige rohkem selliseid seadusi, mis inimeste igapäevaelu puudutavad äh, see on äh, ühisturg, on meie ühine ettevõtmine ja me tahame ka kahese kvaliteediga toodete probleemi lahendada. kas ka härra Schwab soovib midagi lisada? ei, aitäh ei ole liikmeid, keda ma olen ära unustanud, et nemad on ka siin viisteist aastat olnud. härra Manders. ja suur aitäh. mina olen samuti viisteist aastat liige olnud, aga vahet pole kuna ma mõnda aega olin eemal, siis ma olen näinud, et et äh, selle komisjoni äh, pädevus on olulisel määral vähenenud. me peaksime võitlema selle eest, et komisjon muuta taaskord sama oluliseks, äh, nagu see oli siis, kui me võitlesime tarbijate õiguste eest koos Evelina ja Andresega. aga eriti siseturu eest. see on kasutamata võimalus, kui me ei saa seda pädevust tagasi. suur aitäh! Nende sõnadega lõpetame selle punkti ja läheme hääletuse juurde me hääletame automatiseeritud otsustusprotsesside ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamise üle. ja kõigepealt on meil äh, suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmine. ja ma palun teil olla valmis ja hääletus on nüüd alanud. Everybody has voted. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud nelikümmend kaks liiget on kõik hääletanud otsuse poolt ühehäälselt, aitäh. ja teine hääletus on resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine, hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. hästi neli erapooletut ja kolmkümmend üheksa poolt, vastuhääli polnud, see on vastu võetud, aitäh. järgmiseks hääletame konkurentsipoliitika aastaaruande üle. siin te näete, et hääletame eraldi lõike. esimene hääletus. no we don't vote the original text altogether. So we vote on uh, the amendment. me hääletame muudatusettepanekuid. It's like a split vote, sorry, colleague, so the first vote. meil on ikkagi äh, osade kaupa hääletus, kõigepealt äh, algteksti üle hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud nelikümmend kaks inimest hääletas, kolmkümmend kaheksa poolt ja neli vastu, aitäh. järgmiseks hääletame sõnade inherently linked to achieving the completion of the internal market üle. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus lõppenud. kakskümmend kaks poolt ja kakskümmend üks vastu. aitäh, vastu võetud ja nüüd hääletame lõige viis ja selle kustutamine. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. seega lõike väljajätt on tagasi lükatud ja lõige jääb alles nüüd lõige üksteist, osade kaupa hääletus, kõigepealt äh, mm, lõige, mis ei sisalda sõnu open data and hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, üksteist vastu ja kolm erapooletut. osa kaks, sõnad äh, open data and hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kaksteist vastu on vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse üle muudetud kujul, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, erapooletuid ei ole, suur aitäh! aitäh, kolleegid! sellega oleme hääletuse lõpetanud ning äh, ilmselt arutame seda protsessi uuesti, nagu oleme ka välja kuulutanud. Bien, chers collègues. kallid kolleegid, kallid kolleegid, jätkame oma aruteludega, ma räägin prantsuse keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe, meie viimane päevakorrapunkt on arutelu muudatusettepanekute kohta, mis puudutavad meie kolleegi Anna Kavatsiini arvamust mootorsõidukite tüübikinnituse kohta. ma ei hakka kogu teksti, dokumendi pealkirja ette tule, lugema. Äh, tuletan teile meelde, et äh, keskkonnakomisjon on siin vastutavaks komisjoniks. tuletan ka meelde, et äh, IMCO komisjon on pädev artikli viiskümmend viis alusel kõigis nendes küsimustes, mis puudutavad juurdepääsu sõidukitele, infole ja remondile vastavalt äh, siis kokkuleppele, mille kahe komisjoni juhid sõlmisid ja nüüd annan sõna kolleeg Anna Kavatsinile, palun. <laughs> Ähm, aitäh kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada muudatusettepanekute eest. mõnede muudatusettepanekute äh, osas äh, äh, peame arvesse võtma seda, et meil on ENVI pädevust vaja arvesse võtta. aga kui fraktsioon räägib vastavusteguritest siis me tahame, et sõidukid vastaksid Euro kuus eh, emissioonidele ja me ei taha mingit lünka, aga Envi pädevuse tõttu me pidime need muudatusettepanekud tagasi võtma, et eh, teha head koostööd. nüüd, mis puudutab sisu ja teiste fraktsioonide muudatusettepanekuid, eh, mitte ainult roheliste ettepanekuid, siis esitati häid ettepanekuid, paljusid neist saab toetada, eriti mis puudutab mittediskrimineerivat juurdepääsu remondi ja hooldus teabele ning äh, Dieselgate'i mõju mikroettevõtjad ja FIE-d äh, ning äh, nende mõjutamine delegeeritud aktide poolt. mis puudutab kuue muudatusettepanekuid, siis artikli kuus, vabandust, artikli kaheksa väljajätt, muudatusettepanekud neliteist ja seitseteist, siis meie seisukoht oleks jätta need sätted alles selleks, et vältida igasuguseid lünki enne, kui tüübikinnitus jõustub on võimalik, et see lünk äh, kohaldub, aga need lõigud on parem alles jätta. ning lõpetuseks muudatusettepanek üheksateist äh, proua Grabini poolt, ehk siis jõustumise kuupäeva muutmine kolmest viie päevani äh, alates äh, avalikustamisest ametlikest teadaannetest ja ma tahaksin lihtsalt teada, mis on selle muudatusettepaneku põhjus, see ei olnud äh, meie jaoks väga selge, miks see muudatusettepanek esitati äh, nüüd, kuidas edasi liikuda asjaga? me teeksime ettepaneku mitte kompromisse teha, sellepärast et äh, hääletame kõikide muudatusettepanekute üle. meil ei ole vaja ühtegi tehnilist kohtumist, seega me teeme ettepaneku äh, jätta ära seitsmeteistkümnendaks veebruariks äh, kavandatav koosolek ning minna lihtsalt otse hääletuse juurde, aitäh! aitäh selle tutvustuse eest ja annan nüüd sõna variraportööridele. kõigepealt äh, proua Tuum. Ähm, merci, monsieur le president. aitäh, meil ei ole tegelikult mingisuguseid märkusi, sellepärast et äh, komis-, vastutav komisjon valmistas asja hästi ette ja meie arvamusega me oleme ka rahul, vähemalt kõik need, kes, me oleme rahul selle arvamusega, mis esitati, aitäh! ja järgmisena saab äh, sõna proua Grapini um,. aitäh, esimees. Ähm, vabandan siin äh, meie kolleegi variraportööri Monika Genova eest, tal ei olnud võimalik täna siin olla ning äh, mina asendan teda tema palvel, teen väga lühidalt, sest ei ole väga palju vaja öelda praegu. on väga kahju, et Euroopa Liit on astunud nii vähe samme tarbijate kaitsmiseks ja selleks, et edendada õigust saada täpset informatsiooni ning säilitada kõrgeid standardeid. autotööstus on eksitanud väga palju inimesi Euroopa Liidus. aset on leidnud äh, suur skandaal Euroopa Liidus autosid äh, tuleks parandada kooskõlas tehnilise kirjeldusega, mis on antud äh, auto kohta koostatud. me peaksime hõlmama hulga erinevaid tegureid, näiteks äh, riistvara asendamine, mis on mõjutatud mitme auto puhul on tehnilised kirjeldused, mis erinevad olulisel määral tegelikust kirjeldusest ning need on tarbijaid eksitavad. kolleegid, kokkuvõtteks me peaksime oma komisjonis tegema tööd selle nimel, et tarbijate usaldus taastatakse. sest see on kõige olulisem osa meie tööst. see ongi meie komisjoni äh, nimi. me ei ole siin selleks, et kaitsta neid, kes seadust rikuvad seega me oleme esitanud muudatusettepanekuid, arvestades seda, mida ma just ütlesin, ning me jääme nende ettepanekute juurde, mis parandavad tarbijate kaitset. ma saan aru, et toimik on väga tehniline, aga me ei peaks kõrvale jätma poliitilisi aspekte ja probleemi ulatust. tahaksin tänada raportööri Anna Kavatsinit ja nüüd selgitan omaenda muudatusettepanekut ei ole täpsustatud, kas me räägime tööpäevadest või mitte. kolm päeva on väga lühike ajaperiood ja see võib olla ka ju pühapäev või laupäev. seetõttu palungi ma viit päeva jõustumiseks. võib-olla peaksime täpsustama, kas me räägime tööpäevadest ma ei tahaks, et äh, see saaks kuidagi takistuseks äh, informatsiooni registreerimisel ja see ongi minu äh, selgitus ja mina tulen ju tootmissektorist, aitäh. Euh aitäh, proua Grappini selle selgituse eest, proua Šarantsova järgmisena. aitäh, härra esimees, aitäh ka raportöörile tema töö eest selle dokumendiga, ka mina teen väga lühidalt paljud muudatusettepanekutest on vastuvõetavad selles osas, mis puudutab nende sisu, ma isiklikult olen paljudega nendest nõus. meie fraktsioon usub, et esialgne ettepanek, mis komisjon tegi, oli meie jaoks vastuvõetav ning see jälgis ka parlamendi poliitilist kokkulepet seetõttu ei ole meie fraktsioon esitanud sellele arvamusele mitte ühtegi muudatusettepanekut ning äh, samamoodi peab meie fraktsioon nüüd veel otsustama, milliseid muudatusettepanekuid me saame toetama, kui üldse. tahan olla väga selge, et muudatusettepanekute vastuhääletamist ei tohiks alati pidada äh, tõstatatud äh, murede tühiseks pidamiseks, vaid lihtsalt meie sooviks võtta vastu see määrus niipea kui võimalik me usume, et õiguslik tekst ja poliitilised äh, seisukohad äh, põhjenduspunktis, mis ei ole otseselt seotud artiklitega, peaksid olema väga piiratud. seega ma loodan, et me saame kiiresti äh, hääletada selle üle järgmisel IMCO komisjoni koosolekul, aitäh! suur aitäh! proua Joron, kas te soovite midagi lisada? jah, kallid kolleegid, ma kuulasin kõiki neid väiteid ja me oleme täna tulnud siia selleks, et rääkida sõidukisega. me ei tohi karistada nende sõidukite äh, omanikke, kes kasutavad äh, bensiini. ma olen paljude teistega nõus, äh, paljude seisukohtadega, mida siin on väljendatud ma arvan, et autoomanikel on, kõigil autoomanikel on väga palju probleeme. meie kaaskodanikud ka-, ka-, kaotavad teedel palju aega ja varsti ei ole mõnedel sõidukitel üleüldse õigust tänavatel liikuda. Äh, paljusid autosid juba ei osteta, niimoodi on lood Brüsselis, Strasbourgis, äh, Berliinis, nii et, et äh, kui meil ei me leiame, et informatsioon remondi ja hoolduse kohta peaks olema juurdepääsetav kõigile tarbijatele ja see, et me, me leiame, et, et reisijad on täiskasvanud inimesed ning neil on äh, õigus saada juurdepääsu äh, nende autohooldust puudutavale infole. see on need punktid, äh, mille osas tuleks tööd teha, aitäh. aitäh, proua Žoron. härra Toževski, palun. ma kasutan oma emakeelt kallid äh, kolleegid, äh, me ei soovi seda aruelu äh, laiendada, me oleme paljude asjadega nõus. väga oluline on see, et lõpptarbija saab hea info, saab täpse info Äh, autoomanikel on õigus ähm, saada maksimaalset infot ja seetõttu toetame me seda, et äh, me ei peaks äh, siin liialt äh, kooskõla, äh, kõlastamisega tegelema. me peaks kehte, me ei peaks vaatama seda, millised on katsetused laboritingimustes, see ei olnud oluline ja see, sellega tuleb tegeleda. aitäh, kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, annan sõna jällegi proua raportöörile Nothing to add. suur tänu, mul pole mitte midagi lisada, ootan lihtsalt hääletust. suurepärane, siis äh, tänan teid selle mõttevahetuse eest. Äh, tahaksin teile meelde tuleta, et muudatusettepanekud, äh, hääletus toimub seitsmeteistkümnendal veebruaril meie järgmisel komisjoni koosolekul ja me kohtume seitsmeteistkümnendal veebruaril ja äh, tahaksin äh, tervitada äh, Briti kolleege, kes siin komisjonis töötasid ja kes nüüd ära lähevad, sest et täna on viimane kord, kui nad siin on. suur aitäh tehtud töö eest!